härra Kologlu, Astelios Kolodu arenduskomisjoni ja Kostas Krisokonos põhiseaduse komisjoni. kas on vastuväiteid sellele? ei ole ja see, nii on need ametisse nimetamised kinnitatud. meie autribüünil